järgmise päevakorrapunkti juurde ning komisjoni esindaja vahetub. siia tuleb härra Abramopoulos. En effet, l'ordre du jour appelle le rapport de monsieur järgmiseks päevakorrapunktiks on Jussi Halla-Aho raport pealkirjaga Reisidokument ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks. hea sõna saab kõigepealt raportöör härra Hallaho viieks minutiks. Merci, madame president, euh, commissioner, kolleeg. lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, kolleegid me teame kõik, et Euroopa ei ole rändekriisi ja pagulaskriisiga eriti hästi toime tulnud. üks osa sellest, miks see ei ole õnnestunud, on see, et meil puudub tõhus tagasisaatmispoliitika. me ei ole võimelised tagasi saatma neid, kelle taotlus on tagasi lükatud ja kellel tegelikult ei ole mingit õigust Euroopa Liitu jääda või uuesti siseneda. vaid umbes nelikümmend protsenti tagasisaatmise otsustest äh, lõpuks ka täidetakse. on ütlematagi selge, et selline protsent äh, õõnestab meie asüülisüsteemi legitiimsust ja usaldusväärsust kodanike silmis see toob kaasa ka selle, et asüüliõigust kuritarvitatakse järjest rohkem nende poolt, kellel tegelikult ei ole õigust rahvusvahelisele kaitsele. ja see omakorda äh, takistab meil kasutamast meie piiratud ressursse nende heaks, kes tegelikult äh, abi vajavad. selle määrusega luuakse uus äh, ühtne reisidokument ebaseaduslikult Euroopa Liidus viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks praegu tugineb meie töö üheksakümne neljanda aasta nõukogu määrusele, aga selles sisalduvat reisidokumenti kolmandad riigid kõik ei aktsepteeri, sest selles olevad turvameetmed ei ole piisavad. komisjon paneb seetõttu ette harmoneerida need turvameetmed, mis peavad reisidokumentides olema ja ka vastavad spetsiifilised elemendid meil on selle ettepaneku osas toimunud põhjalik arutelu nii Euroopa Parlamendis kui mujal minult on küsitud, kas uus ettepanek tähendab seda, et enam ei olegi võimalik Euroopas kaitset taotleda või et kõik sisserändajad saadetakse igal juhul välja. see kindlasti ei ole nii. tegemist on tehnilise ettepanekuga, mis ei puuduta sisulisi asüülireegleid, Euroopa Liidus viibimist või ka mitte reisidokumendi väljaandmist. selle ettepaneku eesmärk on tagada tagasisaatmise otsuste ehk siis olemasoleva õiguse parem ja tõhusam rakendamine. see uus määrus on väike, kuid väga oluline element Euroopa asüülisüsteemis, sest selle abil õnnestub tõhustada meie koostööd kolmandate riikidega isikute tagasisaatmise osas. samuti panustab see määrus sellesse, et väheneks halduskoormus ja seda nii liikmesriikide kui kolmandate riikide jaoks kokkulepe parlamendi ja nõukogu vahel äh, sõlmiti ühe tehnilise ja ühe poliitilise kolmepoolse läbirääkimise järel. tahaksin äh, puudutada järgmisi punkte. parlament ütles, et neid reisidokumente, nende reisidokumentide dok-, tunnustamine peaks olema teemaks ka siis, kui kolmandate riikidega hakatakse arutama tagasivõtutingimusi. parlament rääkis ka sellest, et tuleb kaitsta lapse õigusi vastavalt põhiõiguste harta artiklile üheksateist ning tuleb täita Euroopa Liidu rahvusvahelisi kohustusi. selles kokkuleppes kajastatakse ka seda, mismoodi praegu aru saadakse delegeeritud õigusaktidest institutsioonide vahelise leppe raames vastavalt parema õigusloome eesmärkidele. see dokument ei lahenda kõiki tagasisaatmisega seotud probleeme ja pole ka teada, millisel määral on seni harmoneerimata reisidokument üldse tegelik põhjus, miks kolmandad riigid ei taha oma kodanikke tagasi võtta, võib-olla on see ainult ettekääne. üks oluline element selles kokkuleppes on ka see, et nõuti, et kogu dokument tuleks põhjalikult läbi vaadata ja mitte tavapärase läbivaatlusmenetluse raames, vaid hiljemalt kaks aastat pärast selle määruse vastuvõtmist pärast seda aga inkorporeeritakse läbivaatamismenetlust äh, tavalisse menetlusse, mis käib koos läbi, äh, tagasivõtmis, tagasisaatmisdirektiiviga. Euroopa Liit ähm, saab äh, sellest määrusest kasu kõikide tagasivõtu- ja koostöölepingute puhul, mille liikmesriigid ja kolmandad riigid sõlmivad. oluline on aga see, et kõik liikmesriigid seda uut reisidokumenti tõesti kasutama hakkaksid kui me ajakohastame olemasolevaid instrumente, siis on meil ehk võimalik Euroopa süülisüsteemi muuta selliseks, et ta tuleb paremini toime praegu meie ees seisvate väljakutsetega. praegu on osa sellest väljakutsest ju see, et me peame tagama isikute äh, tõhusa tagasisaatmise. see leping on äh, hea äh, tulemus parlamendi jaoks ja loodetavasti tagab selle, et tulevikus on meil paremad reisidokumendid. sellised dokumendid, mida liikmesriigid kasutavad laialdasemalt ja mida kolmandad riigid tunnustavad laialdasemalt. ma tahaksin kokkuvõttes tänada eesistujat, komisjoni ja ka kõiki variraportööre tõhusa koostöö eest selle õigusloomelise küsimusega ja ma loodan, et kõik saavad homsel hääletusel selle määruse eelnõuga heaks, äh, selle määruse eelnõu puudutava raportiga heaks kiita, nüüd aga saavad sõna volinik ja teised kolleegid. jah, ning sõna saabki nüüd komisjoni nimel härra Avramopoulos. Eh, aitäh, proua juhataja. lugupeetud saadikud, tagada tõhus tagasisaatmine illegaalsete migrantide puhul on eh, eduka ja jätkusuutliku rändepoliitika keskmes ja väga tähtis on, et meie kodanikel säiliks usaldus Euroopa Liidu rändesüsteemi vastu. ja äh, tähtis on, et illegaalne ohud ohtlik ränne tulevikus väheneks ja selline ühtlustatud tagasaatmise reisidokumendid on üks Äh, selline võimalus, mis annab meile võimaluse saata illegaalsed sisserännanud Euroopa Liidust tagasi. ja äh, äh, pädeva asutuse poolt välja antud reisidokument liikmesriigis asendatakse. et seda nüüd kasutada praktikas, peab sellist reisidokumenti ka kolmas riik tunnustama ja on olnud selline näidisstandard dokumendi kohta, millega kolmandate riikide kodanikud tagasi saadetakse ja seda aastast üheksakümmend neli. aga liikmesriigid ei kasuta väga tihti seda standard näidisdokumenti. kolmandad riigid, kellega meil on läbirääkimisel tagasivõtulepingud, kritiseerivad seda dokumendid ütlevad, et sellel ei ole piisavalt turvaelemente ja seda on väga hõlbus võltsida ja pettuseks kasutada ja sellepärast komisjon tegigi ettepaneku määruseks, mis käsitleb neid probleeme ja äh, kehtestab ühtsustatud äh, tagasisaatmise reisidokumendi kolmandate riikide kodanikele see dokument on ühtses üle-euroopalises formaadis ja seal on täiustatud tehnilised ja turvaelemendid. ja eriti vastab see nendele täpsetele turvanõuetele, mis väldivad, mis hoiavad ära võimaluse teda võltsida ja me ei loo ka täiendavat halduskoormust nende äh, Eh, turvaelementidega. Eh, me kasutame selliseid juba teiste Euroopa Liidu ametlike dokumentide puhul, mis on seotud viisadega. see uus formaat ja turvalisemad elemendid tagasisaatmise reisidokumendis peavad aitama selle dokumendi aktsepteerimist kolmandates riikides. tegemist on tähtsa tehnilise instrumendiga, mis aitab meil tugevdada meie tagasisaatmispoliitikat. aga seda tuleb näha kui ühte elementi paljudest. tegemist on laiema strateegiaga, mis on kirjas äh, tegevuskavas äh, kolmandast septembrist kaks tuhat viisteist ja millega toetatakse liikmesriikide jõupingutusi äh, illegaalsete migrantide naasmisel ja tagasisaatmisel, samas peetakse täiel määral kinni nende õigustest ja tagasipöördumisdirektiivide põhimõtetest ja rahvusvahelistest lepingutest. ja lõpetuseks ma tahan tänu avaldada meie raportöörile härra Halla Ahole, samuti variraportööridele, libekomisjonile tugeva toetuse eest ja suurepärase koostöö eest kogu menetluse käigus. Merci Euh, aitäh ja nüüd saab sõna Rahvapartei fraktsiooni nimel härra Mussolini kaks, proua Mussolini kaks minutit. ma tänan. garanteerides kiire ja läbipaistva tagasisaatmise, kui tegemist on illegaalse sisserännanuga, on eeltingimuseks, mis võimaldab meil ka äh, kaitsta ja vastu võtta õiguspäraselt meile saabunuid ja tegemist on puhttehnilise määrusega ja sa, tegemist on ka innovatsiooniga võrreldes üheksakümne neljanda aasta otsusega. jah, ma tänan selle eest, harmoneeritakse ja parandatakse kvaliteedistandardeid ja sellega avaneb võimalus ka kolmandatel riikidel tunnustada seda reisidokumenti. oma väga lühidas kõnes tahaksin ma äh, rääkida sellest, mida Rahvapartei on teinud, äh, äh, tuginedes põhiõiguste harta artiklile kakskümmend neli, mis käsitleb alaealisi. minu jaoks on see väga tähtis teema. jah, me viitame sellele alati, et kõikides dokumentides, mis puudutavad alaealisi, Äh, peavad ametiasutused või erafirmad seadma alaealise huvid esiplaanile. isegi kui tegemist on antud juhul tehnilise määrusega, me tahaksime, et see väga tähtis säte ka sisse läheks. suurepärane töö on ära tehtud, kõik on panustanud. me oleme väga selle poolt, et see määrus heaks kiita tahan öelda veel kord, et tegemist on esimese sammuga, mis võimaldab meil paremini vastu võtta äh, õiguspäraseid sisserännanuid ja paremini äh, tagasi saata ja kiiremini tagasi saata illegaalseid sisserännanuid. lugupeetud äh, volinik, lugupeetud volinik. ċittadini kif irreferejt għalija intu wkoll kummissarju terve rida eh, poliitikaid on siin eh, käsitlusel eh, ümber paigutamine, ümberasustamine on samuti need teemad, mis seonduvad rändeteemaga jah, kui on eh, tõesti keeldutud varjupaiga andmiseks ja kui enam ei kvalifitseeruda pagulaseks, siis tuleb ohutult ja humaanselt see inimene saata tagasi oma koduriiki ja on vaja tema õigustest kinni pidada, see on meie jaoks väga tähtis sotsiaaldemokraatidena. no asjad on praegu nii, et Euroopa Liidu öö, eh, illegaalsete sisserännanute Eh, kohtlemise süsteem ei ole praegu tõhus ja praegused tagasisaatmise reisidokumendid ei ole leidnud piisavalt tunnustamist eh, kolmandate riikide ametiasutuste poolt ja seda mitmetel põhjustel. nüüd eh, turvalisemad ja ühtlustatud tagasisaatmise reisidokumendid soodustavad illegaalsete immigrantide tagasisaatmist ja ka vastuvõtmist ja tähtis on ka, et kolmandad riigid oma rahvusvahelisi kohustusi seejuures täidaksid. mul on hea meel selle üle, et sotsiaaldemokraatide eh, seisukohast väga vajalikud inimõigused on eh, järgitud ja ka laste õiguste peale on mõeldud. nüüd on tähtis, et liikmesriigid tagaksid, et tagasisaatmise reisidokumenti ka tõhusalt kasutataks ja et seda reklaamitaks nii Euroopa Liidus kui ka kahepoolsetes tagasivõtulepingutes. aga nagu ma ütlesin, see dokument ei lahenda rändekriisi, samas ähm, kui meil on selliseid pragmaatilisi algatusi ja poliitikaid rohkem, siis tulemuseks on, me võtame vastu korralikud õigusaktid, eh, mis suudavad lahendada rändekriisi. ja lõpetuseks ma tahan tänada komisjoni ja nõukogu koostööst selle õigusaktiga. proua Stevens, konservatiivid reformist, üks minut palun. Dank u wel, voorzitter, beste collega's. Suur tänu, lugupeetud juhataja, kallid kolleegid. väga äh, vähe on neid majanduspagulasi, kes saadetakse tagasi äh, tagasisaatmise määr on väga madal, umbes kolmkümmend protsenti, tõhus tagasisaatmise poliitika on üks meie tähtsamaid prioriteete. Äh, me peame suruma Äh, inimesi tagasi, inimesed, kes tulevad ebaseaduslikult Euroopa Liitu, näiteks Aafrikast, peavad tagasi pöörduma oma koduriikidesse. aga need sisserändajad tulevad sageli ilma dokumentideta ning nad saavad Euroopa Liidu reisidokumendi kuna seda dokumenti on nii kerge äh, võltsida, siis keelduvad teised riigid seda dokumenti tunnistamast äh, kui kehtivat dokumenti ja see aeglustab tagasipöördumise protsessi. see määrus on selles kontekstis väga oluline, sellepärast et äh, kehtestatakse uus vettpidavam standarddokument ja see on esimene samm tõhusa tagasipöördumispoliitika suunas. Euroopa Liit annab meile siin lisaväärtust pakkudes selle dokumendi, mille eh, praktikas kätteandmine on siiski liikmesriikide pädevustes. proua Becerra, kaks minutit. no, no, gracias, presidenta, senor komis-. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, kui me räägime siin eh, kolmandate riikide kodanike tagasipöördumist, kui nad on tulnud Euroopa Liitu ebaseaduslikult, siis me tahame tegelikult eh, rääkida, siis me täpsemalt räägime siin sellest, kuidas nend-, neil oleks tõhus ja äh, kontrollitav reisidokument. liikmesriikidel aga paraku puudub infovahetus, piisav infovahetus ja need inimesed, kellel ei ole õigus rahvusvahelisele kaitsele, tuleks tagasi saata. aga ma tahaksin kasutada võimalust ja jagada muret äh, nende inimeste pärast, kes äh, kellele pööratakse selg ebaõiglaselt äh, tänu meie varjupaigapoliitikale. kas me teame, kui palju on neid inimesi, kelle me saadame tagasi ohtlikku situatsiooni oma päritoluriigis, ilma et me vaataksime läbi nende algse esitatud taotluse? seda tehes Äh, e-, eirame me mitte tagasisaatmise põhimõtet, Türgi teeb seda Süüria puhul, nad saadavad tagasi lapseootel inimesi, seksuaalvähemuste esindajad, kes äh, on suures ohus, saadetakse, neid saadetakse tagasi näiteks riikidesse, kus homoseksuaalsus on äh, kuritegu. kas saab Türgit pidada turvapaigaks sisserändajatele? vaatame näiteks, mis juhtub Hispaanias, Hispaanias Hispaaniasse saadeti äh, Sahara-alusest Aafrikast pärit noored tagasi äh, äh, oma koduriikidesse, kus neid ei oota ees turvaline keskkond. ma arvan, et kuni me ei suuda probleeme põhjal korralikult nähe, lahendada, jääb Euroopa Liit endiselt halvatuks. nõukogu komisjon ja parlament peavad lühinägelikust Äh, lühinägelikelt lahendustelt äh, kaugemale liikuma. Äh, me, seda on vaja eurooplastel, aga ka nendel haavatavatel inimestel, kes ohu eest põgenevad kolmandatest riikidest. Ah, proua Vergea, ootasin tõlke lõppu, rääkisite väga kiiresti ja ma unustasin ära, et kelle nimel te rääkisite. Oliver Žea kuue nimel äh, üks minut. suur tänu, proua juhataja, kuulasin äh, eelmisel aastal eile toimus ÜRO äh, rändeteemaline äh, kohtumine ja proua Mogherini äh, kutsus liikmesriike üles oma vastutust kandma nende inimeste ees, kes vajavad rahvusvahelist kaitset. tege- ja Euroopa Liidu reisidokumendiga me seda ei saavuta. tegemist on dokumendiga, mille abil me tahaksime saata need inimesed kolmandatest riikidest, kes on siia tulnud ja lihtsalt kiirendada nende inimeste tagasisaatmist päritoluriiki läbi transiidiriigi kui see inimene on vabatahtlikult nõus minema. sisserändajad on neid üha rohkem politsei vägivalla ohvriks äh, sattunud ja vägi, ja selles vabatahtlikkuses ma äh, kahtlen. see dokument peaks olema keeles, äh, millest inimesed aru saavad, ma olen, me oleme esitanud selle kohta ka muudatusettepaneku, mida loodetavasti toetatakse. veel, see ei ole solidaarsuse näide, et see dokument on eeltingimus kolmandatesse riikidesse tagasipöördumiseks, kui need riigid võtavad muuhulgas vastu rohkem pagulasi, kui Euroopa Liit seda teeb. me ei taha ju, et Euroopa muutuks Euroopa kindluskantsiks. proua Sargentini roheliste nimel. suur tänu, juhataja loomulikult, kui meil on varjupaigapoliitika, siis peab olema meil ka tagasisaatmise poliitika. inimesi tuleb tagasi saata oma koduriikidesse ja selleks, et seda teha, tuleb kanda hoolt selle eest, et neil oleks asjakohased dokumendid, laissez-passer, pass või midagi muud. ükskõik mida, mis aitaks inimese isikut tuvastada, aga rohelised hääletavad selle vastu. miks? sellepärast, et äh, komisjon ei ole esitanud meile mõjuhinnangut. Nad ütlevad, et äh, nad kavatsevad äh, hakata tagasipöördumistelt lähtuvalt ellu viia. praegu on meil kaasaegne tuvast-, isiku tuvastamise moodus olemas, sellest ei ole lähtutud väga paljud inimesed ei taha lihtsalt tagasi pöörduda, mõned inimesed tahavad aga tagasi pöörduda, ei saa tagasi pöörduda. meie tunneme muret, et kolmandad riigid, kes on vähem demokraatlikud kui meie seda oleme, hangivad äh, isiklikult äh, eraviisiliselt andmed nende äh, inimeste kohta, kes on oma nende, nende riikidest põgenenud ja seetõttu need inimesed on üha suuremas ohus Ehm, üha rohkem inimesi rändab, vaadake, mis juhtub Indoneesias, Euroopa Liit on üha rohkem repressioonide teed läinud ja kui me ei saa oma eh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta tegevust parandama, siis eh, me teeme tõsise vea. FTD ja härra Arno. Thank you very much, madam president. You might very well think suur tänu lugupeetud juhataja, võib-olla te nüüd arvate, et ma toetan seda raportit, kui ma vaatan seda, kui te vaatate seda pealkirja, see peaks ju aitama tagada seda, et need inimesed, kes tulevad Euroopa Liidu ebaseaduslikult, ei saa enam siia jääda. väga tore, õigusriigi põhimõte esmapilgul on siin jõus ja ma näen, mida sellega soovitakse saavutada. Te võib-olla aga arvate hoopis, et ma olen sellele vastu, sellepärast et nii nagu Euroopa Liidu puhul ikkagi, siin räägitakse ühtlustamisest, õigusaktidest, mis peaksid kõiki ühe ühe mõõdupuuga mõõtma ja ma ei usu, et äh, see ei oleks midagi enamat kui lihtsalt kosmeetiline tegevus, mingisugust äh, äh, muutust otseselt siin ei saavutata. ja kõige tulemuseks on igal juhul rohkem äh, illegaalset sisserännet. aga tegelikult äh, ma jään erapooletuks, sellepärast et see otsus on selline, mis tegelikult ei hakka kehtima Ühendkuningriigi kohta. suveräänsus käi-, aga on kahepoolne. Brexiti tulemusena Ühendkuningriik otsustab oma asjade üle ise ja Euroopa Liidu õiguse üle otsustamine oleks silmakirjalik minu poolt, nii et äh, kuivõrd need otsused ei puuduta ei mind ega Ühendkuningriiki, leian ma, et on üsna asjakohane, et ma jään siinkohal erapooletuks. Äh, suur tänu, härra Annot ja härra Fontana, kaks ja pool minutit, palun. Ene Filman aitäh, härra juhataja. meie ees on dokument, mida võiks näha positiivses valguses, sellepärast et pärast pikki aastaid on Euroopa Parlamendis nüüd enamus, kes soovib, et inimesed, kes liitu on tulnud ebaseaduslikult ega täida tingimusi Euroopa Liidu, sest Euroopa Liitu jäämiseks tuleb tagasi saata oma kodumaale. aga me ei taha, et äh, minevik korduks äh, ja kõik asjad jookseksid äh, bürokraatia takistuste taha ummikusse. see võib muuta olukorra veel keeruliseks kui varem. eelmisel aastal sooviti rändeprotsessi kontrolli alla saada, aga pärast äh, seda, kui uus süsteem oli kehtinud paar kuud, näeme me, et üle saja tuhande inimesi on siia tulnud. Äh, need inimesed ei täida tegelikult mitte ühtegi vajalikku kriteeriumi selleks, äh, et jääda Euroopa Liitu, suur osa nendest ei tee seda. Neile, nad ei vaja rahvusvahelist kaitset ja nad püüavad aga on ka need, kes põgenevad sõja eest ja neid saadetakse tagasi viis tuhat inimest on tagasi saadetud. olukord on problemaatiline ja tegemist on poliitilise probleemiga, poliitilise tahte probleemiga tööpuudus on Euroopas suur ja seetõttu me ei saa nendele inimestele pakkuda positiivseid tulevikuväljavaateid. ja need inimesed ei saa selle tõttu lõimuda meie ühiskondadesse ja kui nad ei lõimu, mis siis juhtub? mõned kindlasti hakkavad tegutsema äh, ebaseaduslikul turul, teised jällegi äh, satuvad äh, selliste hullumeelsete tendentside ohvriks nagu radikaalne islam meil on vaja tõsiseltvõetavaid lahendusettepanekuid, tõsiseltvõetavaid poliitilisi meetmeid sellise olukorra jaoks vastasel korral Äh, on neid, kes ütlevad, et me võime kahe käega vastu kõik, kes siia tulevad, äh, võime terve Aafrika vastu võtta Euroopas. sellist ideoloogiat ei saa toetada ja ma loodan, et äh, selle määrusega samuti seda ei soovita saavutada ning et probleemile leidub lahendus. aga seda tuleb teha kiiresti ja see lahendus peab olema tõhus, sellepärast et vastasel korral tekib oht, et Euroopa Liit upub pagulaste voo alla. härra Fontana rääkis ära, rääkis ENF-i nimel ja nüüd proua Gabriel, kaks minutit, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, austatud volinik, kallid kolleegid räägime siin täna tehnilisest instrumendist, millest võib saada meie varjupaigasüsteemi üks alustalasid selles kontekstis tahaksin toetada seda raportit ning äh, mainida selles kontekstis kolme asja. me peame jätkama Euroopa Liidu tegevust selleks, et sõlmida tagasivõtmise kokkuleppeid kolmandate riikidega tervitan käesolevat ettepanekut reisidokumendi kohta. reisidokument peaks olema kõikides kokkulepikutes üheks äh, kindlaks punktiks. tahaksin kutsuda üles Euroopa Liidu Euroopa kutsuma, sõlmima kokkulepet Nigeeria äh, ja teiste Sahara äh, riikidega. tahaksin toetada ka seda mõtet, et reisidokumendi koopia tuleks sisse viima, viia SIS-süsteemi ja Eurodac'i. Bulgaaria äh, peaks samuti saama juurdepääsu SIS-süsteemile, sellepärast et Bulgaarial on välispiir Türgiga ning Bulgaaria peab, peaks vastama kõikidele tehnilistele ja julgeolekutingimustele. artikkel kolmteist Kotonu lepingus sätestab, et meie partnerriigid peavad oma kodanikud tagasi võtma. see ühtne reisidokument iseenesest on hea, aga see ei korva seda nõuet, et kolmandate riikide kodanikud peavad, peaksid ise andma välja reisidokumente oma kodanikele. meil on vaja konsulaarteenistustega koostööd ja äh, rändeprobleem vajab lahendamist äh, kuivõrd see on oluline meie Euroopa Liidu julgeoleku seisukohast. me peaksime püüdlema selle poole, et me parandaksime kõiki tehnilisi parameetreid ja selle reisidokumendiga liigume õiges suunas. suur tänu ja kaheks minutiks saab sõna härra Weidenholz. ma tänan. aastakümneid eh, eh, ei ole meil olnud nii palju pagulasi kui nüüd ja tähtis on, et me annaksime abi otsijatele pagulast vastavalt Äh, rahvusvahelise standarditele ja Euroopa solidaarsuse headele traditsioonidele, aga et seda efektiivselt teha, on vaja selgeid reegleid ja tõhusaid struktuure, samuti reguleeritud menetlusi. Äh, paljudes kohtades Euroopa tasandil äh, ja mitte kõikides liikmesriikides ei ole see nii, et olukord oleks korralikult läbipaistev ja äh, inimesed kannatavad seetõttu, tähtis on ülevaade ja läbipaistvus ja ka järjekindlus. Euroopa peab täitma oma kohustusi ja selleks on vaja ette näha ka haldusmenetlused. aga ennekõike tahavad inimesed teada, mis toimub. määrus tagasisaatmise reisidokumendi kohta, millega saadetakse tagasi ebaseaduslikult riigis viibivad kolmandate riikide kodanikega, on tähtis samm siin. selline dokument on vajalik, et Euroopa varjupaigamenetlus muuta usutavaks ja usaldusväärseks, kes asüüli põhjuseid eh, esitab, eh, mm, sellele antakse varjupaiga, aga kes seda ei tee, eh, siis need saadetakse tagasi korraliku õigusliku aluse põhjal ja reisidokument on üks osa sellest õiguslikust alusest. ja ta peab vastama korralikele standarditele ja peab olema tunnustatud ka nendes riikides, kes meiega on tagasivõtulepingud allkirjastanud. praegu minuto per lei. härra Kölmel, üks minut. härra president. härra president, ka mina toetan kahel käel seda raportit, mille koostas meie kolleeg Halla Aho jah, tegemist on otsustava elemendiga äh, ja äh, meie äh, tõhusas varjupaigapoliitikas. tähtis on, et me piiritult ei saa võtta inimesi vastu Euroopasse, aga tähtis on, et meil oleks koht nendele, kellel tõesti on abi vaja. ja selleks on vaja need, kellel õigust ei ole viibida meil Äh, tagasi saata ja sellepärast on otsustava tähtsusega, et oleks ka tagasisaatmise äh, reisidokumendid ja meil on vaja kiiresti see äh, kõik ellu rakendada ja hea, et me tõesti nüüd liigume edasi meie varjupaiga poliitikas Euroopa Liidus ja eh, kavandame meedet, aga see tuleb ka kindlasti ellu viia. meil on vaja ka tingimata hinnangut selle kohta, mis siis tegelikult liikmesriikides hakkab toimuma. ma arvan, seegi on väga tähtis, et mitte ainult teooriaid ei esitataks, vaid ka, et praktikas kõik realiseeruks. Merci, monsieur le president suur tänu, lugupeetud juhataja, Euroopa Liidud on rändevoogude ohvrid ja see on enneolematu olukord, nad peavad kaitsma oma identiteeti. Euroopa Liit on liiga kaua aega kulutanud, enne kui sellest on aru saadud, proua Merkel on näiteks valesti reageerinud, avades oma uksed sisserändajatele. ja nüüd tuleb olukorrast kokkuvõtet teha. ma mõistan aga hukka reisidokumendi, mille Euroopa Liit loob loomulikult see võimaldab meil inimesi kergemini tagasi saata Euroopast välja, see oleks samamoodi pass inimeste väljasaatmiseks ja see pass kehtib ainult üheks reisiks, reisiks Euroopa Liidust välja. aga see on äh, riigiülese, tegemist on riigiülese dokumendiga, sellega ma ei saa leppida. ärgem loogem illusioone, Euroopa Liit ei ole usaldusväärne. Euroopa Liit äh, allub rände lobile ja me peame võitlema tõhusalt rände vastu äh, ja seda saab teha ainult suveräänsuse tasandil austatud kolleeg Dias de Mera, poolteist minutit, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik. tegemist on hea õigusloomelise algatusega ning tahaksin õnnitleda siin oma sõpra Jussit, kes on selle raporti koostanud ja selle raportiga tulevad sisse mitmed positiivsed asjad, meie mudelit äh, julgeoleku valdkonnas ühtlustatakse, vähendatakse tagasi kodumaale saadetavate inimeste ooteperioodi, äh, samuti parandatakse tagasipöördumise süsteeme, antakse paremad tagatised äh, ning sellega suureneb vastuvõtuvõime neile, kellel on vaja kaitset. samuti bürokraatiat vähendatakse ning naisidokumendi võltsimine muutub keerulisemaks. kõige olulisem on aga see, et ebaseaduslikud sisserände, ebaseaduslikke sisserändajaid äh, selle tulemusena kasutab maffia vähem ära äh, selle tulemusena ma tervitan tehtud algatust, aga äh, samas pidage meeles seda, et lisaks äh, tugevale tagasipööra saatmise poliitikale peab meil olema ka tugev varjupaigapoliitika ja selle määruse üks nõrki külgi on see äh, kolmandate riikide tunnustamise probleem. ja ma usun, äh, lugupeetud juhataja, et ähm, see on kasulik äh, dokument, äh, mis äh, peatamise mehhanismiga seoses, mina olen raportöör selles küsimuses. suur tänu, härra Dias de Mera, teile on esitatud sinise kaardi küsimus, olete valmis vastama? härra Fonsulika, palun teie küsimus. suur tänu, lugupeetud juhataja, jah, härra Dias de Mera, kallis kolleeg, me seisame silmitsi kohutava olukorraga, see Euroopa Liidu äh, reisidokument ei ole äh, seda dokumenti ei tunnistata äh, suurema osa liikmesriik, riikide poolt, kes peaksid inimesi vastu võtma. kuidas siis saab seda kasutada? üsna sageli inimesed, inimesi ei võeta vastu, sellepärast et ettekäändeks tuuakse dokumendi puudumine või või äh, see asjaolu, et sellist dokumenti ei tunnistata, sealhulgas ei tunnistata ka tõesti Euroopa Liidu reisidokumenti, kuidas sellises olukorras toime tulla? palun. jaa. härra Fun-, Frunzulika, väga asjakohane küsimus. mida siis sellises olukorras ette võtta? Äh, tuleks rakendada Euroopa Komisjoni diplomaatilist pädevust, Euroopa Komisjon peaks äh, kasutame kõiki oma diplomaatilisi vägesid selleks, et tagada, et kolmandate äh, riikidega sõlmitud kokkulepetes võetakse arvesse selle dokumendi kehtivust äh, ning seda ka tunnistatakse. suur tänu, härra Lopes Aguilar, poolteist minutit, palun. suur tänu, äh, lugupeetud juhataja lugupeetud volinik, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal andsid äh, liikmesriigid välja poolteist äh, miljonit äh, tagasisaatmise käsku ja umbes kakssada tuhat, ainult nelikümmend protsenti nendest ainult kakssada tuhat viidi, viidi neist ellu öeldakse, et e- euro, inimesed tulevad Euroopasse sellepärast, et Euroopa Liit ei toimi, see ei ole päriselt äh, tõsi, aga me peame näitama, et kui ei puudu dokument, kui meil ei ole dokumenti, mis oleks ühtlane, mis vastaks ühtlastele standarditele, tehnilistele tingimustele, äh, ja võimaldaks inimest, äh, inimese isikut tuvastada, siis tuleb sellel suunal liikuda ja see algatus peaks tagama seda eh, samas, et põhiõigusi austatakse, nii nagu Euroopa, nagu põhiõiguste harta seda ette kirjutab. seda sõltumata sellest, millise isikuga on tugemist, tegemist, komisjon peab omalt poolt tagama seda, et eh, kedagi ei saadeta tagasi, kui on tõendeid vägivalla kasutamise brutaalsuse öö, eh, öö, kohta see rikuks Euroopa Liidu väärtusi ja sellega me küll leppida ei saa. Euroopa peaks muutma rändepoliitikas negatiivset suhtumist, tagasipöördumine peaks olema äh, viimase, viimane vahend, mida kasutatakse äh, ja seda ainult juhul, kui inimesed äh, on Euroopa Liidus, kes, kellel ei ole õigust seal olla. härra Parekov, üks minut palun suur tänu. toetan meie raportööri. mida kiiremini me ebaseaduslikest sisserändajast vabaneme, seda suurem on meie ellujäämise võimalus, kuid ärgem piirdugem vaid sellega. mina olen kodanik Sofias, Bulgaaria pealinnas. sada meetrit presidendi ametikohast on kvartal, mida kutsutakse väikeseks Bagdadiks. seal on äh, ebaseaduslik äh, kullerite turg, Euroopa on sul-, sulgenud oma öö, äh, uksed ja meie riik on saanud Erdogani ja Mergeli vahendajaks. me peaksime seda määrust muuta, me ei peaks võtma sisserändajatena vastu majanduspagulasi, need tuleks saata tagasi oma koduriikidesse. lisaks sellele peaks Euroopa Liit toetama ettepanekut, peaks toetama Türgi piirikaitset. mu daamid ja härrad, president, volinik, esimest korda näikse on meil siin enamus öö, äh, küsimuses, mis puudutab Eh, illegaalset eh, sisserännute tagasisaatmist. see on esimene ja tähtis samm, aga see üksinda kindlasti ei lahenda midagi, kui me eh, tehnilised eeldused loome, see on üks asi, aga sellest ei piisa, siin peavad olema veel täiendavad sammud. kõigepealt on vaja avaldada survet päritoluriikidele et nad seda reisidokumenti ka tunnustama hakkaksid, aga mul on suuri kõhklusi, et ilma sellise eh, eh, surveta midagi toimuks. ja on vaja arenguabi, mida paljud need riikidest saavad, eh, on vaja siduda tunnustamisega. esiteks, aga teiseks ka kaubandussuhetes Euroopaga on vaja see aspekt sisse tuua, aga veelgi tähtsam on see, et poliitiline tahe Euroopa riikides oleks olemas, et tõesti need tagasisaatmised ka teoks teha ja vähemasti Saksamaa puhul võin öelda, et seda poliitilist tahet ei ole. ja isegi seal, kus saaks tagasi saata, jääb see tegemata tihtipeale. ja kui sotsiaaldemokraatide readades kolleeg ütles, et tagasisaatmine on kõige viimane abinõu, siis ma tahaksin teile väga vastu vaielda. see ei ole varjupaiga poliitika eesmärk sellist vastuvõttu soodustada, vaid need, kes tulevad põhjusega või põhjuseta kui põhjus puudub meil viibida, siis tuleb nad saata tagasi koduriiki ja seal integreerida. suur tänu, kolleeg Svoboda, palun poolteist minutit. podporuji návrh na jednotný evropský cest. suur tänu, mina toetan seda ettepanekut äh, ühtne Euroopa Liidu reisidokument äh, kolmandate riikide dokumendile, äh, kui tegemist on ebaseaduslike sisserändajatega selle ettepaneku eesmärgiks on parandada meie käsutus olevaid abivahendeid äh, inimeste puhul, äh, kelle, kes on siin ebaseaduslikult ja kes tuleks tagasi saata. aga tagasipöördumise poliitika pole mitte ainus rändepoliitika osa, mis ei toimi. Äh, rändeküsimustes tegelikult lihtsaid lahendusi ei olegi see dokument ei aita lahendada tagasisaatmise poliitika ebatõhususe probleemi, aga vähemalt aitab see natukene kaasa olukorra parandamisele. see aitab äh, ka kaasa aitab kaasa siis, kui tagasipöördumise lepingutes seda arvesse võetakse, sellepärast et sellist reisidokumenti peavad kolmandad riigid samuti ju tunnistama. seda tuleb teha välispoliitika kaudu, ühtegi lihtsat imelahendit, lahendust nagu öeldud, pole. tõhus tagasipöördumise poliitika aga ei tohi tähendada seda, et Genfi konventsiooni standarditest hiilitakse kõrvale. Neid standardeid, neid põhimõtteid tuleb austada. mina toetan seda arvesse võttes tehtud ettepanekut. ja nüüd kolleeg Mamikins, poolteist minutit. Ähm, suur tänu ja see dokument aitab meil saata tagasi inimesi, kes on tulnud Euroopa Liitu ebaseaduslikult ja see on tegelikult halb sõnum ja seda mitmel põhjusel. kõigepealt sellepärast, et inimesed, kes ei ole pagulased kui sellised ja kaotavad oma passi, saavad jääda eurooplasse aastakümneteks ja äh, see on inspiratsiooniallikaks ka teistele äh, ebaseaduslikele äh, sisserändajatele. meil on vaja äh, ressursse selleks, et aidata neid inimesi, kes põgenevad sõja eest, piinamise eest ja Euroopa Liidu sisserändesüsteem ei ole valmis selleks tegevuseks praegusel hetkel samal ajal on meil äh, ebaseaduslikud äh, sisserändajad äh, kolmandatest riikidest, kes ei taha esitada ja kolmandad riigid ei taha esitada, need inimesed ei taha esitada oma dokumente selleks, et jääda kauemaks Euroopa Liitu. see reisidokument siis annab võimaluse korda luua selles süsteemis ja see ei ole imerohi, aga see aitab vähemalt natuke kaasa sellele, et meil oleks tõhusam süsteem ebaseaduslike sisserändajate tagasisaatmiseks. härra Leenars, palun. suur tänu, härra juhataja mul on väga hea meel, et meil on võimalik täna seda küsimust arutada. et me saame arutada reisidokumendi teemalist määrust. tagasivõtupoliitika on väga oluline osa asüülipoliitikast ja paraku ka kõige nõrgem lüli. kui me vaatame Euroopa Komisjoni veebisaiti, siis seal on kirjas, et viis tuhat nelisada isikut on saanud tagasisaatmise otsuse, kuid vaid nelikümmend protsenti neist on tõesti tagasi saadetud kolmandasse äh, riiki või siis äh, sellesse, kust nad tulid ainult, ainult nelikümmend protsenti. nelikümmend protsenti isikutest, kellel ei ole lubatud siin olla. seega äh, kuuskümmend protsenti ehk siis rohkem kui pooled, see teeb umbes nelikümmend tuhat isikut aastas tegelikult ei peaks meie reeglite alusel üldse siia jääma, aga nad jäävad siia ja teevad, mida hing ihaldab. Äh, ma arvan, et see protsent peaks olema madalam, näiteks kuusteist protsenti ja selleks meie tagasivõtupoliitika peaks olema palju tõhusam ja me peame tagama, et meie tagasivõtumenetlus äh, tõesti toimib, et seda jõustatakse ja selleks on meil kindlasti vaja anda vajalikku toetust, muuhulgas rahalisi vahendeid, et tagada, et meie talitused on äh, ka töövõimelised. loomulikult on siin ka inimesi, kes vajavad kaitset ja nemad peaksid saama siia jääda. aitäh, härra Liberatski, üks minut. lugupeetud äh, juhataja, suur tänu. lugupeetud volinik. ma tervitan seda algatust, aga mul on ikkagi üks küsimus, miks me seda varem ei teinud? kõik oleks väga palju paremini, kui me oleksime selle määruse juba enne vastu võtnud, siis ei oleks paljusid probleeme, millega me praegu jõudu katsume üldse olemaski. Need inimesed, kes on ebaseaduslikult Euroopas, ei äh, peaks siin olema, aga neid tuleb muidugi lahus hoida nendest, kelle elud on ohus. paljudel isikutel ei ole dokumente, sest nad on need hävitanud. asjaolu, et dokumente ei ole, ei tohiks olla mingisugune kergendav asjaolu, mille tõttu inimesel lubatakse ikkagi Euroopa Liitu jääda. vastupidi, see peaks olema vastupidi. kui äh, inimesel on kehtiv reisidokument, siis see peaks hõlbustama Euroopa Liitu jäämist. juhtumisi pidas härra Juncker just äh, täna oma kõne äh, olukorrast Liidus, täna, mil me arutame ka reisidokumenti teemat ja ma hääletan meelsasti selle raporti poolt aitäh, Bogoslav ja nüüd saab sõna härra Soogor. szükséges okmányok technikai és biztonsági elemzői. jah, see on väga tähtis samm. tagasisaatmise reisidokumendid on vaja turvaelementidega paremini varustada. et nii me nende abil saame paremini tagasi saata illegaalsed sisserännanud Äh, äh, meie ei piisa sellest, et me oma eesmärgid sammutame ainult dokumentide täiustamise teel. Äh, mida liikmesriigid teevad, kui isik ei soovi tagasi minna oma koduriiki? aga ja äh, hakkavad vältima tagasisaatmist, nad kasutavad kõiki võimalusi, et jääda Euroopa Liitu. et kuidas siis äh, ikkagi äh, nad tagasi saata, kui selline otsus on langetatud ja kuidas see otsus realiseerida, aga see ei õnnestu, meil on kaos lihtsalt selles valdkonnas ja mis puudutab vastuvõttu kolmandates riikides, siis eh, nad ei taha oma kodanikke tagasi võtta. ja tihtipeale on ka raske eh, jah, tuvastada, et tegemist on just nende ühe või teise kolmanda riigi kodanikuga. igatahes eh, on suureks väljakutseks need lepped kõik ellu rakendada, aga vajalik on see. aitäh ka teile, nüüd jõuame me vaba mikrofoni vooruni proua Genitši, üks minut. suur tänu, härra juhataja. rändekriis on midagi sellist, mis tõepoolest nõuab tõhusat asüüli- ja pagulaspoliitikat ja seetõttu tuleb neid äh, küsimusi ka paremini reguleerida ning selleks on vaja asjakohast õigusloomelist dokumenti, et tagasi saata need isikud, kes Euroopas on ebaseaduslikult tõhus süsteem tähendab seda, et meil on võimalik rohkem ressursse suunata nende isikute aitamiseks, kes tõesti rahvusvahelist kaitset vajavad, eriti kõige haavatavamad isikud, näiteks saatjate alaealised. kui meil on standardne Euroopa reisidokument, siis suurendab see julgeolekut ja vähendab bürokraatiat, samuti dokumentide menetlusele kuluvat aega ja, ja ebaseadusliku sisserändaja väljasaatmist ma arvan, et meil on vaja konstruktiivset koostöösüsteemi kolmandate riikidega, meil on vaja dialoogi nendega, kes peavad need isikud tagasi võtma. ja seetõttu on säärane reisidokument tõesti vajalik, sest ainult siis on võimalik tagada, et austatakse isikute põhiõigusi, sealhulgas nende, kes tagasi saadetakse, eriti oluline on see alaealiste puhul. aitäh, härra Sinavinos, teil on sõna. lugupeetud juhataja, aitäh see raport oleks eriti oluline siis, kui Euroopa Liit tõesti tahaks ebaseaduslike sisserändajate küsimust lahendada. aga tegelikult on meil ju miljoneid pagulasi, kes on ebaseaduslikult Euroopa Liidus. miljoneid inimesi, kelle asüülitaotlus on tagasi lükatud. naeruväärne on arvata, et tagasisaatmist takistab ennekõike reisidokumendi puudumine ja selle probleemi lahendab reisidokumendi andmine. kui me vaatame, mis toimub Türgis ja teistes kolmandates riikides, kellega tagasivõtulepingud on sõlmitud, siis need riigid ei austa ju neid lepinguid. aga meil on vaja selgeid samme, häid meetmeid, me peame suutma kaitsta ja kontrollida Euroopa välispiiri ei ole mõtet lõputult diskuteerida kolmandate riikidega, kes ei taha meiega koos töötada. peale selle on see kriis äh, pretsedenditult suur ja seetõttu on võib-olla kummaline rääkida sellest, et siin on ebaseaduslikult viibivad kodanikud, kui tegelikult on juba nende sisenemine ebaseaduslik, aitäh! se hitno moramo pozabaviti tolereerimine nezakonite ebaseaduslikud sisserändajad on üks põletavamatest äh, probleemidest, millega Euroopa Liit peab tegelema. ebaseaduslikud rändekanalid kaotavad oma väärtuse äh, saavad väärtust juurde, kui me talume seda, et ebaseaduslikud sisserändajad siia tulevad. väljaspool Euroopat on väga palju inimesi, kes tahavad tulla Euroopasse õppima või töötama, aga nad ei saa seda teha, sest halduskoormus on niivõrd suur aga nende asemel tulevad isikud, kellel mitte mingeid dokumente ei ole ja neid tuleb palju see uus reisidokument, mille abil ebaseaduslikult siin viibivad kolmandate riikide kodanikud tagasi saata, on samm õiges suunas. see vähendab üldist halduskoormust, mida pädevad asutused liikmesriikides praegu peavad kandma, see annab ka teatud tagatisi. aga meil on siiski tarvis aru saada, et tõhusamal tagasisaatmisel ei ole mingit mõju, kui me ei peata põgenike või ebaseaduslike sisserändajate sissevoolu, aitäh. suur tänu, härra juhataja suur arv ebaseaduslikke sisserändajaid, kes on suutnud hiilida Euroopa Liidu liikmesriikidesse, eriti Kreekasse, tähendab seda, et meil tuleb kiiresti võtta meetmeid ja need isikud välja saata. olemasoleva reisidokumendi ülevaatamine on seetõttu väga oluline. see on äh, tähtis küsimus ja seda ei tohiks võtta kui lihtsalt mingisugust formaalset menetlust. ebaseaduslikud sisserändajad leiavad ikka mingi võimaluse jääda Euroopa Liidu liikmesriikidesse ja seejärel õhutavad nad oma sugulasi ja sõpru ka tulema Euroopa Liitu. me teame, et on olemas väga ohtlikke äh, džihadiste ja paadunud terroriste, kes on samuti nende äh, sisserändajate hulgas ja nad on toime pannud ohtlikke terroritegusid. me peame iga hinna eest kaitsma Euroopa Liidu kodanike turvatunnet me ei pea rahvusvahelistele kuritegelikele jõukudele tegema kummardust ja täitma nende ootusi ja samuti ei ole vaja kummardada nende ees, kes nõuavad solidaarsust. aitäh, härra Marias palus samuti sõna, kuid teda ei ole saalis ning seetõttu saab sõna äh, härra volinik Avramopoulos. suur tänu, härra juhataja. lugupeetud äh, liikmed, lubage mul kõigepealt endid tänada selle väga viljaka diskussiooni ja mõistlike märkuste eest nagu juba alguses äh, sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, on see uus reisidokument üks väga oluline element meie probleemide lahendamisel ja tõhusama tagasisaatmise saavutamisel, kuid see ei ole ainuke lahendus. komisjon kavatseb äh, töötada ka selle kallal, kuidas seda reisidokumenti hakatakse rakendama ja selleks teeme me tihedat koostööd liikmesriikidega meie eesmärgiks on edendada tagasivõtulepingute või teiste lepingute sõlmimist ning seda nii Euroopa Liidu kui liikmesriigi tasandil. reisidokument peaks olema kolmandates riikides laialdaselt tunnustatav. kui meie jõupingutused on hästi suunatud, siis on ka võimalik, et see uus reisidokument tõesti aitab ähm, võtmetähtsusega elemendina sellist koostööd parandada ning ähm, sisserändajaid on lihtsam välja saata nii nagu parlament on palunud, kavatseb komisjon anda aru nii nõukogule kui Euroopa Parlamendile sellest, kuidas seda määrust hakatakse rakendama ning seda kahe aasta jooksul. suur tänu, et te annate mulle võimaluse rõhutada, et me tõesti oleme pühendunud Bulgaaria toetamisele. praegu on minu peadirektor Sofias ja peab läbirääkimisi Bulgaaria võimudega selleks, et hinnata, millised on Bulgaaria vajadused ta hindab nii äh, rahastuse kui ekspertide vajadust. vaja on äh, piirivalvureid ja varustust, nagu härra Juncker täna oma kõnes ka rääkis. seda toetust tuleb Bulgaariale anda kohe, see on meie jaoks tähtis prioriteet ja minu jaoks isiklikult samuti. suur tänu, et äh, meid toetate, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, ja suur tänu selle suurepärase koostöö eest selles õigusloomelises protsessis, aitäh! aitäh, härra volinik ja sõna saab vastuseks ka volinik härra Halla Aho, kaks minutit. suur tänu, härra juhataja. aitäh kõigile nende äh, panuste eest ma vastan kõigepealt lühidalt äh, kriitilistele märkustele, mida nii vasak- kui parempoolsed on teinud ja ma alustan vasakpoolsetest kui me lõpetame ideoloogilised arutelud ja lepime kokku selles, mida teha siis rändajate ja rändesurvega üldse, äh, siis ilmselt on enamik meist nõus sellega, et olemasolevat õigusloomet tuleks ka rakendada. õigusloome ei ole lihtsalt sõna, meil on reeglid asüüli ja elukohtade, äh, e-, elamisõiguse kohta kui kõik saavad jääda Euroopa Liitu, ükskõik kas nad vastavad äh, tingimustele või mitte, siis on need reeglid ju lihtsalt surnud kirjatäht ja see õõnestab veelgi meie usaldusväärsust kodanike silmis, nagu ma ütlesin, ja õhutab veelgi rohkemaid isikuid äh, ületama Vahemerd. kuigi ma olen euroskeptik ja ma ei äh, toeta süülitaotluste tsentraliseeritud menetlust ja ma ei nõustu kõigega, mis selles tekstis sõidab, äh, seisab, sest see on ikkagi kompromiss usun ma sellest hoolimata, et see reisidokument on hea näide koostööst, mis võib anda liikmesriikidele lisandväärtust, olenemata sellest, milliseid poliitilisi otsuseid nad siseriiklikul tasandil teevad. ja seetõttu ma tänan teid veel kord, kolleegid, tänan ka komisjoni ja volinikku ja jään lootma kolleegide toetusele homsel hääletusel, tänan teid! tänan ka teid!